otsuste vastuvõtmist, mis oleks meie kodanike huvides. nii palju siis infot. kuuenda mai istungi protokoll ja seal vastu võetud õigusaktid on teile laiali jaotatud, kas teil on selle kohta kommentaare? ei. seega on need, see protokoll vastu võetud. daamid ja härrad, palun härra Maur. jah signor presidente solo per ricordare che questa mattina. tänan ma võtan eh, sõna ainult selleks et meenutada et täna hommikul afganistanis eh, mõrvati atentaadi käigus kaks itaalia eh, sõdurit Euroopa Liidul on väga raske roll äh, Afganistanis. sellega seoses ma paluksin, et Euroopa Parlament tänase istungi alguses äh, ühineks kaastunde avaldustega ohvrite perekondadele, aitäh eh,! Bardzo jeszcze proszę o pana, e, o głos pana Pite. härra Pitella palus samuti sõna. asepresident Pitella. suur tänu ma paluksin endale minuti kõneaega, et öelda täpselt sedasama, mida ütles minu kolleeg Mauro. ühinen tema poolt öelduga. ma loodan, et härra Mauro sõnavõtt ühendaks kõiki siinviibijaid e, ja et me kõik ühineks e, e, hukkunute perekondadele kaastunde avaldusega. samas aga peab avaldama hukkamõistu igasuguse terrorismi vastu ning äh, samuti me peaksime mõtlema selle peale, kuidas koostööd teha liikmesriikidega selleks, et meie missioon oleks võimalikult efektiivne ja võimalikult turvaline, aitäh! E- suur tänu, härra Pitella! ma tahaksin tänada mõlemat saadikut selle eest, et nad pöörasid meie tähelepanu sellele sündmusele meie jaoks, me, meil on väga oluline mõtiskleda ka nende vägivallaaktide üle, millega on silmitsi meie sõdurid Euroopa kodanike nimel Afganistanis. meil on tavaks äh, sellistel rasketel aegadel nende sündmuste üle mõelda. härra Van Orden, kui me nüüd meenutame traagilisi kaotusi Afganistanis, tuleks me mälet-, peaksime me mäletama ka seda, et iga päev, peaaegu iga päev hukkub Briti sõdureid ka samuti NATO missiooni käigus seal riigis. loomulikult tuleb äh, mälestada traagilisi kaotusi ja loomulikult tuleb kaastunnet avaldada kõikide äh, Äh, sõdurite, äh, ohvrite omaks, omastele, ükskõik millisest riigist nad ka pärit ei oleks. ma nõustun teiega täiesti. härra Van Orden, ma arvan, et me oleme siin kõik ühel meelel tegemist on ju eurooplastega, kes aitavad meid kõiki terrorismivastases võitluses. Nad esindavad meid kõiki. härra Henni. tänan, ma arvan, et on täiesti normaalne avaldada kaastunnet nende perekondadel, kes hukkuvad äh, oma töökohuste täis, täitmisel ja samas ei tohi unustada siin ka neid töötajaid, kes iga päev Euroopas hukkuvad äh, oma tööpostil, sest nende tööandjad ei suvatse nende töötingimusi parandada. Proszę Państwa, e, chciałem e, przedstawić ważną sprawę. Projekt... suur tänu, daamid ja härrad, üks oluline küsimus on, mille